tere päevast, kolleegid, istung jätkub. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on välja jagatud, kas kellelgi on nende kohta mingeid märkusi, näib, et ei ole, seega loeme protokolli kinnitatuks.